giorno rega, reca le interrogazioni orali al Consiglio e alla Commissione. järgmine päevakorrapunkt. suuline, suulised küsimused nõukogule ja komisjonile. Need puudutavad vägivalla kaotamist naiste vastu. ma tuletaksin teile meelde, et täna on rahvusvaheline vägivalla, naistevastase vägivalla kaotamise päev. seega arutelu toimub õigeaegselt raportöör proua Svensson, viis minutit. tänan, proua president. täna on kahekümne viies november ja täna möödub kümme aastat päevast, mil ÜRO algatusel asuti tähistama naistevastase vägivalla rahvusvahelist päeva. ise olen ma kogu oma täiskasvanud elu olnud aktiivne äh, naisorganisatsioonides, võrgustikes, et võidelda selle naistevastase vägivalla vastu. ja ma arvan, et äh, ma olen oma töös kasutanud kõiki sõnu, et kirjeldada olukorda ja nüüd äh, arvan ma, et sõnu on piisavalt kasutatud ja selles võitluses tuleb nüüd minna üle konkreetsetele meet-, meetmetele see on selline vägivald, mis võtab naistelt nende inimõigused, see mõjutab naiste eh, igapäevast elu ja see ka määratleb väga kindlalt paljude naiste ja noorte tüdrukute olukorda elus. me peame nii parlamendisiseselt kui väljaspoolt tegema koostööd kõigi heade jõududega, et selle vägivalla vastu võidelda see eh, on vägivald, mis puudutab lähisuhteid, see tähendab ka seksuaalset väärkontmelist, füüsilist ja psüühilist vägivalda, vägistamisi, eh, seksiorjakaubandust, prostitutsiooni ja nii edasi. nii eh, sõda olu, sõjaolukorras satuvad naised nii individuaalselt kui ka kollektiivselt rohkem vägivalla olukordadesse. on neid inimesi, kes ütlevad, et lähisuhtevägivald on isiklik ja perekonna küsimus. see kahjuks ei ole niimoodi, see on struktureeritud äh, äh, vägivald ja seetõttu peab ühiskond sellest vastutuse võtmana. see on probleem, mis eksisteerib kõigis regioonides, maades ja kontinentidel. on eh, väga oluline, et võrdõiguslikkuse ühiskonnas tehakse lõpp igasugusele naistevastasele vägivallale on selge, et praegusel hetkel ei ole võimusuhted võrdselt jagatud meeste ja naiste vahel ja seepärast äh, peab see töö, mis on suunatud äh, meistepoolse vägivalla vastu, naiste ja laste vastu, ähm, kontsentreeruma äh, selle vastu, kus äh, mehed määravad naiste olukorra. meeste vägivald naiste vastu on ilmne tõend selle vast-, selle kohta, et äh, olukord ei ole võrdne, see on rahvatervise probleem, see on sotsiaalne probleem ja see tähendab ka äh, suuri isiklikke äh,, isiklikke kannatusi äh, ja see tähendab ka ühiskonnale suure kulutusi, kuid ennekõike on see ikkagi soolise võrdõiguslikkuse probleem ja seepärast peamegi sellega tegelema just soolise võrdõiguslikkusest lähtuvalt. kuid see tähendab ka seda, et Euroopa Liidul on võimalus rakendada meetmeid ja sellega me olemegi tegelenud mina ja minu kolleegid naiste ja soorte võrdõiguslikkuse komisjonist meil küll on olemas Daphne programm, millest äh, eraldatakse teatud majanduslikke vaani, vahendeid siis erinevate initsiatiivide toetuseks, kuid see pole piisav. seepärast äh, küsib äh, naiste õiguste komisjon muuhulgas komisjonilt ja nõukogult seda, et kas kavatsetakse nõuda, et liikmesriigis töötavad oma äh, Eh, siseriiklikud tegevuskavad naistevastase või vägivalla lõpetamiseks. kas Euroopa Liidul on kavas välja töötada ühtne strateegia? Eh, kindlasti on olemas kohustus ka vastavalt aluslepingutele, et töötada meeste ja naiste võistõiguslikkuse küsimustega. lõpetuseks küsimus äh, millal kavatseb komisjon korraldada naistevastase vägivalla Euroopa aasta? seda oleme me küsinud juba alates üheksakümne seitsmendast aastast korduvalt, nüüd oleks juba tõesti aeg, aitäh. Grazie, la parola al ministro Tortenson, prego ministro. suur tänu ja nüüd minister Torstenson tänan, president, lugupeetud parlamendiliikmed ähm, soolise võrdõiguslikkuse komisjoni esindaja rääkis tõsisest ja kiirest küsimusest. ma tahan juba algusest peale öelda, et naistevastasel vägivallal ei ole kohta tsiviliseeritud ühiskonnas. see Äh, täna tähistame me seda, kui kümme aastat tagasi ÜRO võttis vastu resolutsiooni, mis puudutab naistevastase vägivalla lõpetamist. täna räägime me nendest äh, naistest ja tüdrukutest, kes satuvad vägivalla ohvriks sõjaolukordadest. me oleme ka teadlikud äh, nendest naistest, kes vastu kasutatakse vägivalda üle terve maailmale, seksuaalne väärkohtlemine ja vägistamised, me tunneme kaasa nendele inimestele, kes näiteks nagu sundabielud ja sellega kaasnevad ka muud vägivallanähtused Euroopas samuti igapäevaselt toimub naiste vastu suunatud vägivalda. naiste küsimus peaks olema erinevate poliitikavaldkondade osa. homme hääletate te vastavasisulist resolutsiooni. naiste vastu suunatud vägivald ei ole mitte ainult ebaõiglane naiste suhtes, vaid see küsimus puudutab äh, mehi, sest nemad on vägivallal läbiviijad. parim strateegia on läheneda vägivalla küsimusele laiemast perspektiivist ja defineerida ära, mis on naiste vastu suunatud vägivald. soolise võrdõiguslikkuse küsimus tuleb integreerida muudesse küsimustesse. vastavalt aluslepingutele peab nõukogu edendama soolist võrdõiguslikkused kõigis kontekstides. ma sooviksin nimetada ka mõningaid positiivseid saavutusi. üks kõige positiivmaid tulemusi on initsiatiiv, mis puudutab naisi Äh, sõjalistes konfliktides, selles osas on saavutatud teatud edusamme. on selge, et nõukogu võimalused selles valdkonnas tegutseda on piiratud ja liikmesriikidel on vastutus sellistes küsimustes, mis puudutavad näiteks siseriiklikke, õiguslikke ja terviseküsimusi äh, liikmesriikidel on õigus välja töötada omaenda plaane, et tegutseda vägivalla vastu, aga muidugi tuleb rakendada ka Euroopa taseme meetmeid. naistevastase vägivalla väljajuurimine on üks äh, eesmärke komisjoni teekaardis aastast kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat kümme selleks tuleb liikmesriikidel võrreldavat statistikat eh, koguda, vahetada häid näiteid ja teha koostööd teadusuuringute alal. me ootame komisjoni uut tegevuskava aastateks eh, kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat neliteist. Stockholmi programm võimaldab samuti tegeleda mitmete raskete probleemidega seoses naistevastase vägivallaga. me loodame, et need ka viiakse ellu. Euroopa tasandil on juba toimunud mitmeid muudatusi, näiteks teadlikkuse tõstmise, info kogumise ja heade näidete eh, jagamise osas. meil oli hiljuti ka Stockholmis kõrgetasemeline konverents teemal, kuidas võidelda meeste poolt naiste vastu suunatud äh, vägivalda, et äh, vahetada komi-, kogemusi ja arutada tuleviku äh, poliitikaid. Daphne kolm programm on küll teinud väga palju selles osas, et võidelda äh, naiste ja laste vastu suunatud äh, vägivallaga. ma toetaksin seda, et äh, Daphne programmi jätkataks resolutsioonis on rõhutatud täiesti õiglaselt, et ähm, puuduvad võrreldavad andmed erinevat sorti naistevastase vägivalla osas. seetõttu on oluline korrektsete ja võrreldavate andmete kokkupanemine, et me saaksime süvendada oma ähm, aru saama, kui suur on naistevastane vägivald Euroopas. ma loodan, et soolise võrdõigusle instituut, mida nõukogu ja parlament koos soovivad asutada, eh, saab sellele kaasa aidata. nõukogu on juba rakendanud konkreetseid meetmeid, et eh, statistika naistevastase vägivalla osas oleks kättesaadavam ja Pekingi plaanide järgselt on võimalik nimetada kolme siis momenti. üks on naistevastane vägivald kodus, teine on naistevastane vägivald töökohal ja siis naised ja relvastatud konfliktid. Nendes osas on tehtud edusamme, kuid selgelt tuleb teha palju rohkem. paljud raskes olukorras naised elavad arenguriikides. nõukogu, kes sellest on teadlik, on teinud mitmeid järeldusi soolisest võrdõiguslikkusest, kus rõhutatakse seda, et igasugune sooline vägivald tuleb lõpitada. ja äh, samuti äh, au kuriteod, äh, perekonnaau kaitsmine, ka mõrvad selles osas, samuti äh, muud rasked äh, kuriteod ja nendega peaks nõukogu äh, tegelema, et kaitsta ka tüdrukute olukorda. vastavasisulise otsuse võttis nõukogu möödunud aastal vastu äh, ja seal on öeldud, et igasugune tüdrukute vastane vägivald, sealhulgas ka tüdrukutega kaubitsemine on määrava tähtsusega, et ühiskonnas saavutada võrdõiguslikkus. juba sissejuhatuses on rõhutatud seda, et naistevastane vägivald piirab naiste võimalusi osaleda poliitilises, majanduslikes ja sotsiaalses elus. ja äh, naised marginaliseeruvad ja naisi tabab vaesus. see toob mind tagasi terviklikkuse perspektiivi juurde. probleem naiste vastu suunatud vägivallaga on väga laialdane probleem ja tuleb läbi viia mitmeid kampaaniaid selleks, et võidelda vägivalla vastu naistel, kellel on võimalus kasutada kogu oma potentsiaal, on eh, hea olukord. Ehm, nõukogu on võtnud ka meetmeid selleks, et naiste vaesust vähendada vaesusest pääseb kõige paremini, kui asuda tööle ja seetõttu peaks toetama naiste osalemist tööturul. kohtumine kahe, kolmekümnendal novembril kaks tuhat üheksa tõenäoliselt toob kaasa mitmeid otsuseid, mille eesmärk on garanteerida võrdõiguslikkuse integreerimine ja erinevaid meetmeid tulevikustrateegiates. kui me tähistame kümnendat ÜRO resolutsiooni vastuvõtmise aastapäeva, siis tuleb meil ka tunnistada selle probleemi äh, laiaulatuslikkust ja liikmesriigid peavad ühiselt tegema tööd, et see nähtus lõpeks. suur osa sellest tööst peab toimuma rahvusvahelises raamustikus. oma järgmisel kohtumisel märtsikuus kaks tuhat kümme eh, vaadatakse ÜRO naistekomisjonis üle Pekingi tegevuskava täitmine. Rootsis on juba koostatud vastav raport ja Euroopa Liidu osas öeldakse, et endiselt on veel mitmeid väljakutseid. kolmekümnendal novembril teeb nõukogu mitmeid järeldusi selle plaani osas. tegevuskava Pekingist eh, on kaasa toonud ka mitmeid otsuseid eh, rahvusvahelise soolise võrdõiguslikkuse juurutamise osas. naiste vastu suunatud vägivalla probleem ei tunne riigipiire. seetõttu peame sellega tegelema rahvusvaheliselt, nii Euroopa-siseselt kui ka väljaspoolt Euroopat. me peame intensiivistama naiste vastu suunatud vägivalla vastu võitlemist nii selle vägivalla osas, mis toimub kodudes meie enda eh, kodanike vastu. lugupeetud president ja parlamendiliikmed, kordan seda, mida ma ütlesin alguses, naiste vastu suunatud vägivallal ei ole kohta tsiviliseeritud ühiskonnas. ja ma olen tänulik, et parlament selle küsimusega täna tegeleb ja äh, toetan kõiki, kes soovivad äh, kaitsta õigluse, soolise võrdõiguslikkuse ja solidaarsuse põhimõtet. tänan. Grazie ministro, la parola al commissario de Gucht per äh, suur tänu, proua minister, järgmisena palun, härra volinik. suur tänu president. rahvusvahelisel naistevastase vägivalla kaotamise päeval rõhutab komisjon veelgi oma pühendumust igasuguse vägivalla vastasele võitlusele. sellest rääkisime me ka oma teatises Stockholmi programmi kohta, kus me mainisime erilise tähelepanu pööramist laste õigustele ja eriti haavatavatele inimgruppide olukorrale, nagu näiteks vägivalla käes kannatavad naised ja vanurid. mis puudutab võrdsuse programmi naiste ja meeste vahel, siis kahe tuhande kuuendast kümnenda aastani äh, on Euroopa Liit võtnud endale kohustuseks välja juurida soopõhine vägivald või inimkaubandus. selleks, et kujundada välja strateegia, mida just praegu ette valmistatakse. igal juhul peame me rahastama selles osas konkreetseid tegevusi. komisjon on juba panustanud oluliselt selleks, et Daphne programmi kaudu ennetada vägivalda ning samuti peame me mm, vägivalda ennetama ning seda käsikäes ohvri abi jagama igal juhul on äh, komisjon need tegevused kirja pannud Tafne kolm programmi raames ja see aitab meil siis äh, paika panna sidusama strateegia võitluses äh, vägivallaga, mis on suunatud naiste ja laste vastu. kahe tuhande üheksandal aastal on ette nähtud riskirühmade sihikulevõtt ja seda täiendavad ka riiklikud programmid. osana Tafne kolm tööprogrammist kaks tuhat kümme on ette nähtud nõustavate ekspertide rühm, kes me aitavad meil siis äh, määratleda vajalikke algatusi Euroopa tasandil ning äh, julgustavad ka ühtset lähenemist liikmesriikide vahel. komisjon koostab ka teostatavusuuringu, mis paneb siis paika, kas on mõistlik või, või vajalik äh, ühitada meie strateegia naiste ja lastevastase vägivalla osas Euroopa Liidus ja selle uurimise või analüüsi tulemused avaldatakse kahe tuhande kümnendal aastal, komisjon kavandab äh, kokku võtta siis liikmesriikide valitsuste esindajad, institu-, institutsioonide esindajad, kodanikuühiskondade ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad, selleks, et äh, koostada selgesõnalisem ja konkreetsem ühenduse poliitika. igal juhul äh, julgustame me heade praktikate jagamist ja muud sarnast ning võrgustiku äh, loomist kuritegevuse tõkestamisest. igasugused ekstreemsed äh, vägivallanähud naiste vastu peavad saama äärmiselt karmi karistuse ja suhtumise ja seetõttu Euroopa kuritegevuse tõkestamise võrgustik, mis tegeleb ka inimkaubandusega ning seksuaalse ärakasutamisega naiste puhul. rääkides nüüd äh, naistevastase vägivalla vastu võitlemise aastast, siis äh, peaks ütlema, et selline algatus on veel ennatlik äh, kuni meil ei ole välja töötatud vastavat võitluse strateegiat ja nüüd tahaksin sõna üle anda kolleegile Benita Ferrero Wagnerile. suur tänu, härra president. austatud parlamendiliikmed, nagu te kõik teate, ise naisena olen alati toetanud võitlust naistevastase vägivalla vastu ja samuti olen toetanud naistele rohkem õiguste andmist, mitte ainult oma viieaastase mandaadi jooksul volinikuna, aga juba varem, kui ma töötasin ministrina ja e, seetõttu tahaksin veel paar sõna omalt poolt lisada. E, välissuhetest rääkides e, tuleb arvestada spetsiifilist olukorda arenguriikides, minu kolleeg räägib pikemalt hiljem, aga naistevastase vägivalla vastane võitlus on muutunud inimõiguste poliitikas Euroopa Liidus väga tähtsaks. seetõttu äh, on detsembris kaks tuhat kaheksa ka vastavad suunised vastu võetud. Need suunised äh, räägivad äh, tegevusest arenguriikides koha peal, see puudutab üheksakümmend Äh, riiki, kus on Euroopa Komisjoni delegatsioon ja äh, igal delegatsioonil on oma plaan selleks, et neid direktiive või neid suuniseid ellu viia. Nende plaanidega on ette nähtud perioodiks kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kümme eh, spetsiaalseid algatusi ning süstemaatiliselt tahame me edastada selget sõnumit, et naiste õiguste rikkumist ei saa mitte mingisuguse kultuurilise või traditsioonilise põhjusega õigustada. ja selle dialoogi kontekstis pakume me ka koostööabi näiteks selleks, et äh, eriraportööri soovitusi ellu viia, selleks, et tugevdada äh, haldussuutlikkust, äh, eriti nendes asutustes, mis tegelevad naiste ja meeste võrdõiguslikkusega ning aidates ellu viia seadusandlust, mis väldib diskrimineerimist. selleks, et Euroopa Liidu Julgeolekunõukogu resolutsioone ellu viia, oleme me kogu tähelepanu nendele pööranud ja kahe tuhande kaheksandal aastal võttis Euroopa Komisjon ka eh, vastava eh, eh, põhimõtete kogumi vastu, selleks et neid resolutsioone täita, selleks et eh, Euroopa kaitse- ja julgeolekupoliitikat edasi viia, aga samuti, et arvestada nimetatud eh, poliitikaga kõikides eh, Euroopa Liidu tegevusvaldkondades. Naisküsimust peab rohkem arvestama konfliktipiirkondades, konfliktide ennetuses, rahu tagamises ning ülesehitustöös. isiklikult toetan neljakümmend eh, naisliidrit maailmas eh, selleks, et eh, resolutsiooni kolmteist kakskümmend viis ellu viia, nagu te teate, selle tulemusel ko-, toimus ka ministrite kohtumine ja ÜRO peasekretär Ban Ki-moon toetab seda algatust, aga veelgi tähelepanuväärsem on see, et ministrite konverentsi ettevalmistamisel eh, ühines eh, eh, algatusega väga palju organisatsioone ja riike ja Aafrika Liit otsustas ise samuti hakata ellu viima resolutsiooni kolmteist kakskümmend viis, võttes vastu siis eh, riik, riikide vastavaid plaane. ja isiklikult tahaksin öelda, et eh, hindan seda, et olenemata välis- või sisepoliitikast pühendatakse Euroopa poliitikates tähelepanu naistevastase vägivalla vastu võitlusele ja mul on hea meel näha ka, et, et, et tegevus, mis siiani on olnud piiratud, on äh, arenenud ja isiklikult toetan niisugust arengut. tänan. suur tänu. fraktsioonide nimel nüüd Rahvaparteist proua Mateera poolteist minutit signor presidente onorevoli colleghi l'eliminazione della violenza contro le donne è un teema molto importante. aitäh president! naistevastase vägivalla kaotamine on väga oluline eesmärk ja see nõuab meilt kõigilt suuri pingutusi institutsioonidelt, liikmesriikidelt ja kodanikuühiskonnalt lisaks sellele, et see kujutab endast äh, inimõiguste rikkumist toob kaasa tõsiseid tagajärgi nii üksikisikutele kui ühiskonnale, mida ei tohi eirata. seega on tegu teemaga, mida tuleb äh, tegelikult äh, hõlmata mitmete te erinevate valdkondade all, näiteks kultuurilised äh, argumendid ei, ei ole siin õigustatud, me peame korraldama erinevaid kampaaniaid, sealhulgas teadlikkuse tõstmise kampaaniaid noorte hulgas ja koolides, ja siis on vaja kindlasti korraldada, nii nagu parlament on ka soovinud, Euroopa naistevastase vägivalla aasta. nii et meil oleks äh, Äh, sidusam ja järjepidevam poliitika. ja see peab olema prioriteetide esirinnas nii Euroopa tasandil kui rahvusvaheliselt. nii et tõesti peab olema side Euroopa Liidu ja ÜRO vahel sellest, sellel teemal, tugev side, nii et kõik saaksid töötada ühes suunas ja selles osas on kuul-, ÜRO äh, asepeasekretäri kuulamine Euroopa Parlamendis äh, näidanud ainult nende väidete õigsust. ja nüüd äh, sotsialistide ja demokraatide nimel proua Thompson, poolteist minutit. suur tänu. täna, kahekümne viiendal novembril saavad naised rõõmu tunda, et tähistatakse naistevastase vägivalla vast-, vastu võitlemise päeva. muidugi see ei ole ainult naiste probleem, tegemist on inimõiguste küsimusega, julgeoleku küsimusega, ÜRO andmetel on seitse naist kümnest oma elus kogenud vägivalda ja see on niisugune nähtus, mis on palju hullem kui liiklusõnnetused või surmahaigused. seetõttu on väga tähtis, et Euroopa Liit, Euroopa Komisjon sekkuksid, töötaksid välja Euroopa Liidu vastava plaani, mis aitaks võidelda igasuguse vägivalla vastu, mis on suunatud naiste vastu. seetõttu on vaja tugevdada jõupingutusi ja äh, loomulikult osa liikmesriike võtab neid küsimusi tõsisemalt kui teised eesist-, tulev eesistujamaa Hispaania on selle temaatika äh, võtnud enda üheks prioriteetiks. Äh, see on väga tähtis, sest äh, ja tähtis on ka see, et Euroopa Liit looks vastava järelevalveameti niisuguseid jõupilgutusi on vaja toetada, on vaja toetada eesistujamaad Hispaaniat, et äh, tõesti loodaks selline järelevalveamet, et kõik Euroopa Liidu naised saaksid sellest kasu. ja nüüd äh, ALDE fraktsiooni nimel proua Barvanova, üks minut härra president, head kolleegid, mitte ainult rahvusvahelise päeva tõttu, mis puudutab naistevastase vägivalla kaotamist, peaksime me endalt küsima, kas me oleme teinud piisavalt Euroopas, kannatavad inimesed vägiva-, vabandust, naised vägivalla käes, sellest on mitmeid näiteid ja kõige ol-, kohutavam neist on see, kui äh, kasutatakse vägistamist relvana sõjategevuses seetõttu on vaja paika panna te konkreetne tegevuskava, mis puudutab äh, võitlust kõigi vägivallavormidega naiste vastu, sealhulgas inimkaubandusega. proua volinik, äh, täna hääletasime me Stockholmi programmi muudatuse, mis kutsu-, mis nõuab äh, direktiivi ja Euroopa tegevuskava, mis on konkreetselt selle teemaga seotud ja ma loodan, et sel korral meie kolleegid, teie ja nõukogu ei äh, viita tagasi lähimuspõhimõttele ja et me näeme tõesti seda konkreetset tegevuskava dokumendina. ja hea meelega näeme loomulikult seda, et Hispaania eesistuja on selle prioriteediks tõstnud ja me kõik toetame teda. roheliste nime saab sõna Romeva Irueda. tõesti on tähtis äh, asjakohase eh, juriidilise raamistiku loomine lastevastase või vägivalla vastu võitlemisel. samuti eh, loodame, et eh, luuakse üle Euroopa Liiduline poliitika nulltolerants igasuguse vägivalla vastu, mis on suunatud naiste vastu, peab olema iga institutsiooni südameasjaks Euroopa Liidus. Euroopa Komisjon ja parlament peavad palju aktiivsemalt võitlema kõikide naistevastaste vägivalla vormide vastu, nii nagu siin ka märgiti. ja veelgi enam, soovin teil e, komisjonile ja nõukogule tuletada meelde e, oma küsimust, mis puudutas e, rahvusvahelist inimõiguste ja naiste õiguste rikkumist, kahepoolsete kaubandus- ja assotsiatsioonilepingute läbirääkimiste raames sa-, samuti tahaksin küsida volinikult, äh, kas midagi konkreetset on selles vallas ära tehtud ja tahaksin tervitada äh, Kongo äh, rahu ja õigluse assotsiatsiooni liikmeid meie külaliste tribuunil. me tahame teile öelda, et meie võitlus on ühine ja me ei tohi ära unustada inimesi, kes kannatavad. tänan. εξ ονόματος των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών Euroopa konservatiivide nimel saab sõna äh, Janna Kudakis. vägivald naiste vastu, eriti praeguses äh, olukorras, on selline asi, mida tuleb kindlasti arutada ja ma tahaksin tänada, et see on päevakorras. me peame tunnistama, et see teema ei ole ainult soo küsimus, võrdsuse küsimus ega ka ainult inimõiguste küsimus, vaid tegu on kriminaalõiguse küsimusega kõigepealt ja kuna tegu on kriminaalõiguse küsimusega, on see suveräänsete riikide küsimus ja sellest peavad juhtrolli asuma konkreetselt riigid ise. vastavalt mõnedele raportitele üks neljast inimesest kannatab vägivalla all Euroopas oma elu jooksul. Euroopa Liit saab siin loomulikult äh, avada debati ja viia läbi kampaaniaid, aga rääkida vägivallast mitte ainult naiste vastu, vaid ka meeste vastu, vastavalt äh, Ühendkuningriigi siseministeeriumile kasutab üks kuues ka, kannatab üks kuuest mehest samuti koduvägivalla käes ja hiljuti külastasin selliseid inimesi, kes on kannatanud kogu koduvägivalla käes, nad pärinevad erinevatest äh, ühiskonnakihtidest ja tagapõhjadest, aga tagajärg on kõigi nende jaoks äh, ühine, nende elu on hävitatud ja nüüd selle taasehitamiseks on vaja toetust. ja sellised äh, turvakodud muidugi aitavad ja selliseid projekte on vaja toetada on vaja toetada ka rahaliselt. Euroopa Liit saab olla proaktiivne, kaotades teatud tabud, mis ümbritsevad äh, nii naiste kui meeste vastast vägivalda ja seda ei saa me rohkem ignoreerida, aitäh. E proua Stassen, üks minut. suur aitäh. siin äh, Svensson esitanud väga olulise küsimuse ja ta rõhutab, et tegemist on struktuurse küsimusega, mis hõlmab kogu Euroopat. ja see on, tuleneb sellest, et meeste ja naiste vahel tegelikult valitseb võrdsusetus. me peame vaatamata sellele selle küsimusega tegelema ja seda iga liikmesriigi tasandil. meil on väga palju kodust vägivalda eeskätt äh, muslimiusuliste naiste vastu, nagu ümberlõikamine Äh, mis, äh, mida teostatakse tõepoolest sellest, et äh, mehi peetakse prioriteetseks ja naiste ja meeste vaheline nahelist võrdõigust pole olemas. see on täiesti lubamatu. seetõttu tahaksime me üles kutsuda kõigi liikmesriikide üles pöörama erilist tähelepanu islami perekondades valitseva vägivalla vastu. ja nüüd teiste nimel saab sõna proua Bauer proua Bauer. suur aitäh, lugupeetud proua minister, lugupeetud proua volinik. ma tahaksin teile meenutada seda, mida teie, proua minister, ütlesite. tsiviil äh,, tsiviliseeritud äh, Eh, ühiskonnas ei ole naistevastane vägivald kuhugi kadunud. me juba kümnendat korda eh, tähistame eh, ÜRO resolutsiooni vastuvõtmise aastapäeva, mis on suunatud naistevastase vägivalla kaotamise vastu. Nende selle kümne aasta jooksul on selles kõrges kojas aga ainult korrutatud seda, et naiste vastu, vastane vägivald on kuritegu. ja see tegelikult ei tööta mitte meie kasuks, vaid ütleb meie kahjuks, et me ei ole suutnud midagi ette võtta selleks, et ühiskonnasisene agressiiv, ühiskonnas peituv agressiivsus öö, öö, oleks ületatud ja see puudutab ka tegelikult Euroopa Liidu riikide ajakirjandust, kes seda küsimust ühekülgselt valgutab. sest naistevaldane, vastane vägivald kujutab endast väga tõsist probleemi. aga tuletan meelde, muidugi saab vägivald puudutada ka ka mehi kuid, kuid üheksakümmend protsenti peresisesest vägivallast mm, on, vägivalla seas on just eeskätt naised mm ja see on nüüd tõepoolest on minu meelest käes aeg, et me midagi selle probleemi eh, lahendamiseks midagi tõsiselt ära teeksime. proua Garcia Perez. El mundo en contra de la violencia de género miljonid äh, inimesed maailmas äh, võtavad täna meelt, avaldavad täna meelt selle eest, et meeste ja naiste vahel valitseks võrdõiguslik, sealt äh, oleks kaotatud mm, naistevastane vägivald. naisi mõrvatakse ainuüksi seetõttu, et nad on naised ja silmas pidades seda olukorda oleme meie Euroopa Liidus vastutavad selle eest, et niisuguses olukorras, niisugune olukord muutuks, me peame kasutama ära kogu Euroopa Liidu eh, vallata oleva mõjujõu selleks, et sellisele olukorrale lõpp teha ja niisugused riigid nagu näiteks Hispaania on võtnud selle oma südameasjaks. ja ma loodan, et see hea tava, mis Hispaanias on juurdumas, leiab ülevõtmist ka teistes liikmesriikides me peame võitlema ka eelarvamuste vastu ja me peame poliitikutena äh, suutma teha äh, naiste kaitse nimel kannapöörde ja äh, püstitama prioriteedid, mille me tõepoolest ka ellu viime. me tahaksime tegele- ja peaksime ühendama kõik oma jõu selleks, et lõpuks ometi kaitsta naisi, kes on igapäevase vägivalla ohvrid. proua Gretu, palun. suur aitäh. siin juba rõhutati, et tegemist on vägivallaga naiste vastu, see on väga keeruline fenomen, sellele tuleb tingimata tähelepanu pöörata see probleem on olemas kõikides riikides, mitte ainult arenenud Eh, riikides, mitte ainult arengu, vaid ka arenenud riikides, mitte ainult riikides, kus hetkel on sõda, mitte ainult Aafrika riikides, eh, mida raputavad kriisid ja sõjad nagu Somaalias, kus on muutunud tõeliseks sotsiaalseks katastroofiks. sest eh, naistevastast vägivalda on ka nõndanimetatud arenenud ühiskondades. seetõttu tuleb tõepoolest rakendada meetmeid, et karistada neid, kes naiste vastu vägivalda tarvitavad, muuhulgas seksuaalset vägivalda, muuhulgas perekonnas me esitasime taotluse, et me seda rahvusvahelise naistevastase vägivalla kaotamise päeva tähistaksime laialdasemalt ja et me teadvustaksime inimesi sellest, et niisugust päeva tähistatakse ja selle päeva tähistamise vajalikkusest. proua Costa, üks minut. Vorrei dedicare questa giornata internazionale contro la violenza. härra president, mina tahaksin pühendada selle rahvusvahelise päeva Anna Politovskaja mälestusele, naise mälestusele, kes maksis oma tõearmastuse eest oma eluga kes läks konfliktipiirkonda ja kes sarnaselt teiste saatustega kipub unustusse vajuma. väga tihti räägitakse meedias naistest, kuid küsimus on sellest, et ka meedia liikmed, nais, naised meedialiikmetena kannatavad vägivalla käes ja meil peaks olema ka konkreetne stat-, statistika selles osas, mis puudutab ähm, kõigi haavatavate rühmade hulgas naistevastase mm, vägivalla esinemist, aga meil on vaja selle statistika põhjal ka serge, selgeid suuniseid nii rahumeelse kui konfliktipiirkonna jaoks, nii et me saaksime toetama neid, toetada neid projekte, mida tihti veavad äh, vabaühendused neis riikides ja taasintegreerida naised, kes on äh, vägivalla ohvrid. meie ees on täna uued võimalused, Lissaboni leping ning Stockholmi programm selleks, et eh, anda niisugust kaitset eh, ühiskonnas, aga me peame hukka mõistma ka selle konteksti, milles eh, vägivald aset leiab, e, eriti see, mis puudutab noorte ning alaealiste naiste vastast vägivalda koos narkootikumide ja alkoholiga. ja järgmiseks proua Senizin üks minut. przewodniczący koleżanki i koledzy! miljony kobiet są bite molestowane kupowane sprzedawane. miljoneid naisi pekstakse vägistatakse müüakse ainuüksi sellepärast et nad on naised. maailmas e, sureb naistevastase vägivalla vastu naisi rohkem kui vähi tagajärjel seetõttu me peame selgelt välja ütlema, et kaasaegses ühiskonnas on naistevastane vägivald lubamatu. me peame selgelt lahkama neid religioone, kes õigustavad meeste vägivalda naiste vastu. naiste õig-, nende vastu peame tegutsema kes püüavad selgitama et naiste asi on köök ja tited. ja eh, me peame võitlema selle vastu, et eh, naistel puudub eh, õigus enda eest väljas olla, lihtsalt eeldatakse, et tema on see, kes oma risti kannab. naistel ei lubata teha aborte, nad peavad pöörduma kööki, kui midagi olulist oleks vaja teha ja minu meelest on niisugune situatsioon erakordselt lubamatu, seetõttu on väga oluline naistekeskuste tegevus niisuguse olukorra vältimiseks kaks küsimust. Äh, sinine kaart on küsimuste jaoks äh, kõnelejale, mitte sõnavõtuks. teiseks, me oleme ajakavast äh, maas, tegu on väga olulise debatiga ja ma püüan sõna anda vähemalt kuuele inimesele sõnaks, sõna üheks minutiks, kuid rohkemaks ma ei saa. niisiis, läheme nüüd vaba mikrofoni juurde proua Krünik, üks minut. suur tänu, härra president, kallid kolleegid. Euroopas iga päev äh, saab ük-, äh, kannatab üks naine viiest äh, vägivalla all, igasuguste vägivallavormide all aga ikkagi ja, ja naised ja lapsed ja, ja tütarlapsed kannatavad ikka veel allasurutuse, vägivalla all, seksuaalse ärakasutamise, seksuaalse ahistamise, vägistamise, perevägivallal ja väljaspool Euroopat kasutatakse naistevastast vägivalda ka sõjapidamisvahendina. kuueteistkümnendast kuni neljakümne neljanda aastani on naised kõige sagedamini langenud vägivalla ohvriks seetõttu peab Euroopa Liit mõtlema, kuidas kõige haavatavamaid kodanikke kaitsta, see on osa põhiõiguste kaitstest ja Daphne programm, mille eesmärk on igasuguste vägivallavormide vastane võitlus, on ebapiisav. on vaja uusi meetmeid, et sidus üle-euroopaline plaan välja töötada ja seetõttu toetan mõtet korraldada naistevastase vägivalla vastu võitlemise aasta. tänan proua Ronzuli, üks minut. kas proua Ronzuli on kohal? Grazie, president. Ricollegandomi a quello suur tänu, president eelkõnelejad äh, rääkisid äh, sellest vägivallast, mis põhineb äh, religioossetel või kultuurilistel põhimõtetel või kontseptsioonidel. mina tahaks rääkida sellest, mis juhtus minuga siis, kui ma vabatahtlikuna olin ühel missioonil. see on lugu Karinist, naisest, kes ei tahtnud kanda burkat ja tema karistamiseks valas tema abikaasa ta üle happega ühel ööl, kui ta magas nüüd ta kannab loomulikult burkat mitte seetõttu, et ta soovib, vaid selleks, et varjata selle traagilise vägivallajuhtumi arme. ma loodan, et äh, tänane päev ei ole midagi niisugust, mis on lihtsalt kalendrisse kirjutatud, vaid et me tõesti meenutame neid naisi ja peame meeles neid naisi, kes kannatavad igapäevaselt äh, vägivalla käes proua Staravella, üks minut. austatud kolleegid, maailmas ja Euroopas on väga palju naisi, kes võitlevad selleks, et naistevastane vägivald kaoks, aga nad ei pea ju ometigi üksi võitlema. selline vägivald puudutab äh, mehi, aga meeste toime pandud vägivallaaktid on inimsusevastane vägivald. seetõttu osalen Valge lindi kampaanias, mis loodi tegelikult algselt meeste poolt, see pärineb kahekümne aasta tagusest Kanadast, teatud päevadel otsustasid mehed te-, kutsuda üles ka teisi mehi võitlema naistevastase vägivalla vastu, see on sümboolne äh, ja eh, tervitan siin ka neid Kongo naisi, kes eh, võitlevad vägivalla vastu. E, tahaksin kutsuda üles ühinema kolleege võit, meie võitlusega ühinema. nagu te teate, e, et vahe, aga vahel võivad sõnad olla veelgi halvemad kui löögid. tänan Um, violena împotriva femeilor sub diversele sale forme vägivald äh, naiste vastu kõigi erinevates vormides sõltub kultuurilistest, sotsiaalsetest ja poliitilistest tingimustest konkreetses ühiskonnas. väga sageli toimub ka psühholoogilist vägivalda perekonnas kuid kõik vägivalla kasutamise vormid naiste vastu on lubamatud, kui me räägime inimõigustest ja kui me räägime meeste ja naiste vahelisest võrdõiguslikkusest. on siin palju rohkem ohvreid naiste seas kui see, see, nende ohvrite arv, mille põhjustab vähk. seetõttu me peame tegema tõsiseid jõupingutusi niisuguse vägivallast ületamiseks samas me näeme aga seda, et kahjuks äh, vägivalda juhtumite arv äh, kasvab, vägi, väga palju vägivalda on ka varjatud kujul. ja seetõttu ma tahaksin toetada ÜRO resolutsiooni, mis on suunatud naistevastase vägivalla vastu. minu arvates on erakordselt oluline selle probleemi teadvustamine. proua Maisner, palun aitäh! mu daamid ja härrad, kuritege-, vägivald naiste vastu on inimõiguste rikkumine ükskõik missugusel vormis, seega ei toimuks, olgu see siis peksmine või vägistamine. ja seetõttu peame tegema kõik selleks, et naistevastase vägivalla vastu võidelda. Lissaboni lepingu saime nüüd just alla kirjutatud ja seal rõhutatakse erakordselt selgelt inimõiguste olulisust ja nende järgimise vajadust. seetõttu on vaja teha kõik endast olenev selleks, et naistevastase vägivalla vastu võidelda Äh, seda enam, et äh, sõjatingimustes võib vägistamist kasutada ka kui relva, see juhtus näiteks Kongos, see juhtus seal kohutaval kombel, kus vägistati kõige mm, äh, väiksemaid, kõige, kõige väiksemaid lapsi ja rasedaid naisi. seetõttu on sellest on see ilmselt ebapiisav, kui selle küsimusega tegelevad ainult naised, sõltumata sellest, milline ametipost neil kuskil valitsuses ka poleks. on oluline, et sellega tegeleks terve ühiskond. proua Hanslik. härra president, daamid ja härrad, järjest rohkem on algatusi naistevastase vägivalla lõpetamiseks, aga vägivald ikkagi veel eksisteerib Euroopas ja see puudutab kõiki vanuseklasse ja kõiki sotsiaalseid kihte. ja vägivald ei ole midagi loomulikku, see on kuritegu, see, seda on võimalik äh, vältida, see on kuritegu inims-, inimväärikuse vastu, psüühiline vägivald ähm, ja äh, me ei pea rääkima naistest kui ohvritest, me peame eelkõige hukka mõistma vägivallaaktide toimepanijad, seetõttu on vaja teatud stereotüüpidest loobuda ja kampaania peab puudut-, kõik, kõikideni jõudma ja teadvustama meie võitluse eesmärke. proua Figureidu, üks minut. aitäh, härra president see rahvusvaheline päev äh, naistevastase vägivalla vastu peaks olema alguspunktiks, millega mm, lammutatakse see ükskõiksuse ja vaikuse müür, mis äh, tegelikult ümbritseb äh, väga paljude naistevastast vägivalda nii Euroopas kui kogu maailmas. vägivalla näol on tegu inimõiguse rikkumisega, samuti ei lase see osaleda sotsiaalses ega tööelus ning äh, ei lase mm, nii-öelda eneseteostuse suunas püüelda. palju on räägitud äh, traditsioonidest, kuid tegelikult äh, kapitalism muudab naised veelgi haavatavamaks ja marginaliseeritumaks ja toob kaasa mm, nii prostitutsiooni kui naiste kaup, naistega kauplemise kasvu meil on vaja korralikumaid poliitikaid selleks, et edendada võrdsust, tõsta naiste rolli ühiskonnas ja meil on vaja tõelisi plaane kõigi vägivallavormide vastu, mis naisi puudutavad. ja seda loomulikult alates diskrimineerimise kaotamist, kaotamisest. ma vabandan nüüd ülejäänud kõnelejatele, meie viimane kõneleja, proua Kim Niis on üks minut. Denne toa ta ei ole kohal. on küll. Äh, kahe tuhandendad aastad äh, on äh, tuntud sellepärast, et tohutult palju on igasuguseid julgeolekut puudutavaid seadusakte vastu võetud, aga ikkagi naistevastane vägivald ei ole vähenenud. kahe tuhande kaheksandal aastal üle saja viiekümne naise sai Prantsusmaal oma partneri käe läbi surma julgeolekumeetmed, videojärelevalve või biomeetrilised andmed tegelikult ei vasta meie naiste julgeolekuvajadustele. see jul-, vägivald puudutab kõiki naisi kõikides riikides, olenemata nende sotsiaalsest päritolust, religioonist, tegemist on eh, diskriminatsiooniga, mis põhineb eh, soolisel kuuluvusel. kuidas võidelda seksismi vastu? selleks on vaja tugevat poliitilist tahet, et informeerida, et ära hoida, et kaitsta ja hukka mõista igasugune diskrimineerimine. turvalisus, mis puudutab üle poole kodanikest Euroopa Liidus, on väga oluline, see nõuab vastavaid investeeringuid, tänan ja nüüd äh, nõukogu nimel kaheks minutiks proua Torstensson. Tack herr talman, ärade ordförande för utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. lugupeetud naiste õiguste komisjoni juhataja, lugupeetud saadikud, suure, suur aitäh selle debati eest mille käigus rõhutati, et vägivallal on väga erinevaid vorme, kuid valu ja vaev on alati ühesugune on väga tore, et selles valdkonnas on väga palju algatusi ja ma tõesti loodan, et Euroopa koostöö aitab kaasa sellele, et me naistevastase äh, vägivalla vastu võitlemisele, ma kujutan ette, et sellest võiks kujuneda strateegilise tähtsusega töö ma kordan, et eh, Rootsi eesistumise ajal olid naised Rootsi jaoks prioriteediks. see andis meie arvates võimaluse eh, keskenduda naiste vägivalla probleemidele veelgi enam üheksandal november korraldas eh, Rootsi kui eesistujariik ürituse, kus oli võimalik erinevatel institutsioonidel, ühiskondlikel organisatsioonidel rääkida oma kogemustest naiste vastase vägivalla ületamiseks. samuti korraldasime äh, konverentsi Brüsselis ja selle konverentsi käigus me keskendusime inimkaubanduse küsimusele ma tõepoolest tahaksin teid kõiki tänada eh, selle huvitava diskussiooni eest. on väga palju probleeme, kuid me peame need probleemide lahenduse käsile võtma. aitäh nõukogule ja komisjoni nimel saab sõna De Koht uh,. Some... Uh, aitäh president, mõned kokkuvõtvad märkused, aga kõigepealt tahaksin tänada kõiki liikmeid, kes võtsid sõna selles arutelus, see on väga tähtis arutelu. ja on üks ja tegu on ju kõi-, ühe kõige jubedama vormiga inimõiguste rikkumistest, me ei räägi siin ainult arenguriikidest, me ei räägi ainult äh, Kongost, äh, me räägime ka Pakistanist, eile õhtul peale kohtumisi siin parlamendis vaatasin ma televiisorit ja seal oli saade kakskümmend neli, kakskümmend neli, mis rääkis äh, naiste väärkohtlemisest Pakistanist, see kõik oli kohutav, aga see on tõde. nii nagu tõi konkreetse näite ka üks saadikutest naisest, kellest ei tahtnud äh, kanda burkat on ilmselge, et äh, see, et konfliktid muudavad äh, naistevastase vägivalla veel tõsisemaks, et äh, seksuaalset vägivalda kasutatakse sõjarelvana, et teatud aja järel on näha, et see sotsiaalne kude ja sidusus kogukondades kaob, kaob ka eetika ja mitte ainult äh, mässajad ja sõdurid, vaid ka kodanikud nii-öelda, tavakodanikud viivad niisuguseid kohutavaid rünnakuid naiste suhtes läbi ja samuti laste suhtes. mitmed liikmed küsisid, kas on võimalik tulla välja Euroopa direktiiviga Euroopa direktiiviga, mis puudutab naistevastast vägivalda, mis tagaks siis ennetuse, eh, süüdistuste esitamise. minu arv, teadmiste kohaselt ei ole kahjuks sellele õiguslikku alust. Lissaboni lepingus on spe-, konkreetsetele mm, tegevustele inimkaubandus, laste seksuaalne ahistamine, pedofiilia, pornograafia on tegelikult välja jäänud Lissaboni lepingust, aga tege-, aga samas peab ütlema ka, et ähm, põhiõiguste harta ei ole piisav alus selleks, et direktiivi algatada. Euroopa Komisjon peab nüüd äh, läbi vaatama erinevad võimalused nende probleemidega tegelemiseks, äh, kaasa arvatud erinevad programmid, mis on suunatud mitte ainult arenguriikidele, vaid äh, mis on suunatud just haavatav, haavatavatele inimrühmadele meie oma koduriikides, sellepärast et Euroopa Liidus, ka meie riikides on näiteid selle kohta, kuidas on äh, vaja nii meeste kui naiste õigusi kaitsta. ikka ja jälle tuleb probleeme. võite loota Euroopa Komisjonile nii praegu kui ka tulevasele komisjonile, kes jätkab tegevust selles suunas, püüab laiendada tegevust selleks, et äh, leida lahendusi, töötame kuni on vaja ja muidugi äh, ootame teie ettepanekuid ka liikmesriikidelt, aga äh, tegutseda tuleb igal tasandil nii et seda probleemi ei tohi, tohiks mitte üheski institutsioonis või üheski instantsis unustada, tänan. suur tänu, volinik, ja kokkuvõtteks olen ma saanud mitmeid ettepanekuid, resolutsiooni ettepanekuid ähm, soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste komisjonilt, hääletus toimub homme. aitäh! Uh, next järgmine päevakorrapunkt on nõukogu ja komisjoni avaldused poliitilise lahenduse kohta võitluses piraatlusjuhtumitega Somaalia ranniku lähedal